süsteemi õõnestada. suur tänu, härra volinik, daamid ja härrad, meie arutelu on lõppenud ja me jätkame homme, kahekümne teisel septembril kell üheksa, töötame kella üheni, siis kolmest seitsmeni. päevakord on